ja me jätkame oma päevakorraga. nüüd jõuame nõukogu ja komisjoni avalduste juurde, see puudutab mitmeaastast programmi aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist ja see puudutab vabadusel, turvalisel õigusel rajanevat ala. sõna on nõukogu nimel proua Ask. herr talman för Europaparlamentet härra president, lugupeetud